Good. Thank you very much. Otwieram posiedzenie. Alustagem istungit, istung on avatud. mul on mõned äh, sissejuhatavad märkused. viis päeva tagasi jõudsid meieni halvad uudised äh, Gilles Jacquier Äh, hukkumisest Prantsuse ajakirjanikuga on tegemist, kes Süüria linnas Homs kaotas oma elu. eelmisel aastal kaotas üle saja ajakirjaniku oma elu oma tööülesannete täitmisel. Euroopa Parlament on alati toetanud sõnavabadust ning me kavatseme seda teha ka tulevikus, kavatseme kaitsta neid, kes töötavad tõe paljastamise nimel. vähemalt kuus inimest äh, on hukkunud ja tosin inimest on äh, kadunud äh, Itaalia kruiisilaeva katastroofi tagajärjel. Euroopa Parlamendi nimel tahaksin edastada mm, kaastundeavaldused ohvrite perekondadele, see on õnnetus, mida ei oleks pidanud kunagi toimuma ja loodetavasti õpitakse sellest midagi meieni on jõudnud uudised härra Manuel Fraga Iribarne surmast. eile kaotas Hispaania ja Euroopa sellega suure riigimehe. tegemist on demokraatliku Hispaania ühe peamistest loojatest. rahvapartei Partido Popular looja, kelle liikmed on ka täna õhtul siin meie kojas kohal Manuel Fraga Iribarne oli ka ise tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel aastatel Euroopa Parlamendi saadik. ma tahaksin läbi meie kolleegi proua Carmen Fraga Estevesi, kes on äh, meie seast lahkunud suure riigimehe tütar, äh, edastada meie kaastundeavaldused äh, tema perekonnale ja lõpetuseks, kaheksateistkümnendal detsembril lahkus meie seast Václav Havel. härra Havel oli kõigepealt Tšehhoslovakkia president ja siis kaks ametiaega Tšehhi Vabariigi president. Euroopa, Tšehhi ja Slovaki rahvas on kaotanud inimese, kes oli sametrevolutsiooni juhtfiguur ning meie mandri peamistest ümberkujundajatest. tegemist oli julge riigimehega, kes novembris aastas, aastal kaks tuhat üheksa esines ka Euroopa Parlamendi ees. tema pöördumine võeti vastu seisvate tänuavaldustega, täna mõtleme siis temale. kallid kolleegid ma esindasin teid president Haveli matustel Prahas. tegemist oli väga erakordse tseremooniaga suure eurooplase auks ja terve maailm tuli temale austust avaldama Václav Havelile, suurele eurooplasele, suurele Tšehhi riigimehele ma paluksin teil nüüd, äh, kolleegid, tõusta minutiliseks leinaseisakuks äh, äh, nende riigimeeste mälestuseks. Thank you very much. E, proszę państwa e, daamid ja härrad vastavalt kodukorra artiklile number kaksteist